Colleagues, if I could uh, open the meeting. kolleegid, kui te lubate, alustame oma koosolekuga. ja mu kavatsus on esimesena arutada äh, härra Kohvi raportit, mis puudutab liiklusohutust. proua Jalasender hilineb veidi, kuid sellise muudatusega äh, ma olen valmis teie äh, arvamuse ära kuulata ja päevakorda kinnitama kui te olete selle poolt, siis kõigepealt peame kinnitama eelmise koosoleku protokoll, kui kõik on sellega rahul, siis loeme see kinnitatuks. ja enne kui me asume härra Kochi raporti juurde, ma tahaksin tervitada meie külalisi äh,. Äh, Hollandi mereinspektsioonist ja laevandusinspektsioonilt kuulge, olge ettevaatlikud, meil on inspektorid täna meie tööd jälgimas, mul on hea meel teid tervitada ja ma loodan, et teie külaskäik meile saab olema meeldiv ja leiate ka meie arutelu kasulik olevat. ja pikemalt rääkimata asume Euroopa liiklusohutuse teema kallale, liiklusohutuse ala Dieter Kochi raport, seega Dieter, sõna on sul ja ma tahaksin selgitada ka raportöörile, mida ma kavatsen teha. kõigepealt raportöörid, siis variraportöörid ja siis härra Siemens eh, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomisjonist, kes on samuti koostanud arvamuse sellel teemal. seega raportöör, variraportöörid ja seejärel härra Siemens. alustame sinust, Dieter, palun. ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich darf mich auch als erstes bedanken. suur tänu, esimees ma tänan komisjoni sekretäriaati väga aktiivse toetuse eest, mida olen mina saanud ja ka kolleegid ja muudatusettepanekud on seeläbi minu raportit oluliselt parendanud. minu hääletussoovitustes on äh, paar miinust, vaatamata sellele, et ma nõustun esitatud muudatusettepanekutega kuid väga palju on juba üle võetud nendest kompromissettepanekutesse, seega need aspektid on arvesse võetud, kuigi võib-olla muudatusettepanekutes on miinus. ma tänan ka variraportööre, kellega ma viimasel ajal olen tihti kohtunud, kes olid kompromissialdid ja selle tulemusel sündis tekst, mis äh, aitab meil täita seda üldist eesmärki, nimelt parandada liiklusohutust meie teedel raportis me räägime liiklusohutusest, tegemist ei ole majandus- ega keskkonnapoliitika meetmega ja sellest ma olen lähtunud ka algusest peale. kuid me ei ole loomulikult kahe silma vahele jätnud neid aspekte, kuid ohutus on olnud meie ettevõtmise keskmes. kahju, et meil eelmisel korral ei olnud võimalik arutelu pidada ja hääletada, kuna ma olin teiste töölastega seotud, kuid sel korral ma sõitsin autoga ja eh, seetõttu vältisin hilinemise võimalust. nagu ma ütlesin, aeg on möödunud ja me oleme seda aega hästi ära kasutanud, et täpsustada ja selgitada sisulisi küsimusi ning äh, ette valmistada kompromissmuudatusettepanekud. ja ma loodan, et sellega mul õnnestus kolleegide muresid arvestada kõikidest poliitilisest fraktsioonidest. ja nende kohtumiste käigus variraportööridega, meil õnnestus ka peamised küsimused läbi arutada ja ma loodan ka keeleliselt küljest on see vastu võetud. Äh, ülesehituse poolest suuri vastuväiteid ei olnud ja meie eesmärk äh, ning on ühine äh, meie aluseks on teaduslikud tõendid ja põhimõistete määratlused mis on lähtealuseks tõeliselt ambitsioonikale, kuid realistlikule liiklusohutuse poliitikale, mis on suunatud tulevikku. meie põhimure on liiklussurmade arv ja vigastatute arv, eriti lapsi ohustavad aspektid. me oleme kasutanud integreeritud lähenemist, et kaasata ka äh, huvitatud osapoolte sidusrühmade arvamused ja liikluse, liikmesriikide ning äh, veoettevõtjate ning kohalike piirkondlike omavalitsuste arvamusi. ja loomulikult ka teie kasutajate arvamusi äh, äh, terve rida olulisi küsimusi ikka jälle tõstatusid, põhiline kriitika varem oli suunatud liiklusohutuse koordineerimisele. ma püüdsin läheneda asjale praktiliselt, et me ei soovi mingit täiendavat bürokraatia kihti luua, vaid see peaks olema äh, organ, mis asub komisjonis, äh, inimene, ametnik, kelle ülesanne on jälgida äh, keskkonna, siseturu, tarbijakaitse, liiklusohutus, majandusküsimusi. et oleks võimalik neid küsimusi osakondade vahel paremini kooskõladastada, sest erinevates osakondades toimib väga palju erinevaid ettevõtmisi ja tal on võimalik sellisel juhul pidada äh, järge selle üle, mis toimub erinevates kohtades. see ei ole mitte Euroopa ülene, äh, vaid on vaja koordineerida meie tegevuskavasid äh, liidusiseselt ja peab olema eesik, kes täidab neid ülesandeid ka liikmesriigi tasandil. sest meil on endiselt kakskümmend kuus erinevat maanteeametit, et seda on liiga palju. minu ettepanek on, et meil oleks vaja sellist koordinaatorit, et saavutada väärikas tulemus ja ma loodan, et äh, seda üldiselt toetatakse. me räägime ka elukestvast õppest, mitte ainult seoses sellega, kui keegi äh, taotleb juhiluba või äh, peab läbima sõidueksami, kuid seda tuleb alustada algusest peale, olgu tegemist jalakäijaga või ratturiga ja elukestev õpe pakub kõikidele nendele kategooriatele midagi. toimus väga elav arutelu kompromiss E ettepaneku üle ja C testi üle peab olema ka silmadest, sil- äh,, nägemisedest, vabandust, nägemisedest. see ei tähenda seda, et kui keegi ei ole nägemise testi läbi teinud, ei anta talle juhiluba äh,, vaid see tähendab seda, et inimene peab hakkima kas prillid või muud nägemist korrigeerivad vahendid. ma ei tahtnud seda raportist välja jätta, sest minu jaoks on see oluline aspekt et inimene peab tunduma, inimene peab käituma vastutustundlikult auto ostmisel ja üles näitama äh, kohusetunnet nii iseenda kui ka teiste inimeste suhtes. Äh, osa kompromiss on osade kaupa hääletamine selle lõikes, kus on sõna compulsory, kohustuslik. Äh, kas see nägemistest peaks olema kohustuslik või mitte? me võime seda otsustada või võime kirja panna, et see on vabatahtlik yeah.. alkoholi, verealkoholisisalduse piirmäär. ja minu ettepanek on, on need, kes autorool istuvad, ei tohiks juua. ja seda ka noorte puhul, kes esimest korda rooli istuvad ja ka need, kes on elukutselised autojuhid, seega nulltolerants alkoholi suhtes kuid on ka neid inimesi, kes tarvitavad ravimeid. ja me ei taha, et need inimesed näiteks raskust satuvad või nad mingil öelda nõnda veini närimiskummi kasutavad, seega selleks on vaja teaduslikke tõendeid, äh, seega teadmisi ja tea-, äh, teaduslikke tõendeid. alkohol, äh, alkoholukud uut tüüpi autodele me arutasime seda äh, variraportööridega ja jäi mulje, et et äh, seda arengut igati toetatakse ja seetõttu ma viisin selle ka kompromissettepaneku sisse. arutasime ka turvalisi parkimisplatse, puhkeplatse kutselistele autojuhtidele. meie ähm, soov on, et neid oleks piisavalt arvuliselt, et oleks piisavalt parkimiskohti raskeveokitele. sellel on ka sotsiaalne mõõde, turvalisuse mõõde ja äh, selle, selle puhul tuleb arvestada ka äh, hooldusvajadust, et need parkimiskohad oleksid hooldatud. kompromiss B. üks asju, mis me rääkisime äh,, et vastavad äh, kõikide autos viibijatele vastavad vestid, turvavestid. küsimus on selles, kas äh, peaksid olema ka need turvavestid ja ka kaitsekeebrid ratturitele. ma küll kaldusin sellesse suunas, et toetada seda ettepanekut, kuid ma ei arva, et meil on vaja selleks kehtestada karmi reegleid ja me oleme kasutanud tegusõna to encourage, julgustama, üles kutsuma ja see äh, sündis aruteludes variraportööridega ja ma loodan, et ka rohelised sellist lähenemist toetavad. Äh, see järgmisena küsimus ratturite nähtavus pimedal ajal ja ka vastavad äh, turvaseaded ratastel ja seda igati toetati. sest see tagab ratturite turvalisust paremini mitte vähem tähtis ei olnud ka see, milles kokku lepiti raportööri ja variraportööride vahel. oli töö- ja puhkeaeg kutseliste autojuhtide pool. ja küsimus ka selles, et äh, õhukonditsioneer peab töötama ka siis, kui auto seisab ja kui te vaatate välja pakutud muudatusettepanekuid siis me oleme silmas pidanud ka pikamäevedude spetsiifikat, et õhukonditsioneer saaks töötada ka siis, kui auto ei seisab ja ei liigu. see oli laias laastus eh, ülevaade nendest kompromissidest, milleni me jõudsime ja ma loodan, et te toetate neid. Uh, suur tänu. nüüd ma annan sõna variraportööridele palun pidage kinni viieminutilisest kõneajast, ülejäänud räägivad kolm minutit ja siis me kõigepealt proua Majam sotsiaaldemokraatide nimel. suur tänu. ma tänan kõigepealt kolleeg Kohi. ta tegi suurepärast tööd, ta oli väga pühendunud oma tööle ja meie koostöö oli viimastel nädalatel, viimastel kuudel väga hea selle dokumendi ettevalmistamisel ma tahaksin rõhutada seda, et me oleme suutnud saavutada terve rea ambitsioonikaid äh, kompromisse, mis saadavad inimestele selge sõnumi, et me tõepoolest tahame vähendada liiklusohvrite arvu, et me tahame seda vähendada viiekümne protsendi võrra aastaks kaks tuhat kakskümmend. Sloveenia on üks nendest maadest, kes on juba võtnud endale eesmärgiks vähendada ohvrite arvu aga kahjuks liiklusõnnetuste arv vaatamata vähenemisele viimase kümne aasta jooksul on uuesti kasvamas ja on ka sellised traagilised juhtumid, kus kannatada saab terve perekond või isegi hukkub selle viimase kümne aasta jooksul oleme me püüdnud hoida kontrolli all kiiruse, alkoholi tarvitamise, me arvame, et see on kõige olulisem. vaja on ka eh, kanda turvavööd ja me peame kaitsma kõige haavatavamaid, see on jalakäijaid, rattureid. ma tahaksin eriti rõhutada seda, et eh, et me tahame jutustada, julgustada inimesi kasutama jalgrattaid, eriti ähm, linnasüdametes ning ähm, on oluline, et me ei teeks mitte mingisuguseid kompromisse nende ohutuse arvelt. iga kolmas õnnetus, mis lõppes surmaga, oli tegelikult põhjustatud alkoholist ning me peame siin saatma selge sõnumi, et alkoholile tuleb öelda täiesti ei juht, autojuhtimine ja e, joomine ei käi kuidagimoodi kokku. E, see on ka väga oluline sõnum professionaalsetele autojuhtidele, kõikidele liikmesriikidele ja ma loodan, et liikmesriigid teevad mm, jõupingutusi sellise eesmärgi saavutamiseks. mõnedes liikmesriikides on juba üht ja teist ära tehtud. ma arvan, et meil see töö ka õnnestub, kui me tõepoolest nõuame null äh, null ähm, tolerantsi alkoholi suhtes. ma olen ka selle poolt, et äh, kõik, et kõikidel uutel autodel oleks peal alkolukk ning et äh, kahe tuhande kolmandast, kolmeteistkümnendast aastast alates on võimalik niisugust äh, nõuet ka sisse seada, kiirus Eh, piirangud eh, väga olulised, eh, paljud liiklusõnnetused juhtuvad ka kohalikel teedel, sellepärast tuleb kaitsta ehm, kõige haavatavamaid, sellepärast arvan mina, et elu, et elurajoonides peaks olema kiirus kolmkümmend kilomeetrit, linna piirkondades, kus ei ole jalgrattateid, peab olema kiirus vähendatud. ma olen nõus teiega et me peame siin jätma vaba otsustusvabaduse, kas need reeglid on kohustuslikud või vabatahtlikud. mis puudutab kompromissi B, siis eh, me leidsime niisuguse teksti variandi, mis nõuab, et eh, jalgratturid kasutaksid hoiatusvesti ning eh, need vestid on olulised ka autodes, kui inimesed autost välja tulevad. kui on juhtunud õnnetus, inimesed tulevad autost välja ja kui nad ei ole nähtavad, siis eh, on asi väga halvasti, nad peaksid kandma hoiatusvesti koordineerimine, selles osas me jõudsime ka kokkuleppele, me siin ei räägi töö eh, duplitseerimisest, me räägime, me ei räägi siin uue eh, ameti loomisest, ma, ja ma tänan nende selgituste osast, mida raportöör eh, meile siin andis. mis puudutab teisi kompromisse siis ma räägiksin muudatusettepanekust ükssada seitsekümmend neli, ükssada viiskümmend üheksa. mis puudutab sada viitekümmet üheksat, siis siin on eh, niisugune ettepanek, et oleksid tõhusad meetmed õnnetuste ennitamiseks ja mina tahaksin siia lisada selle, et me peaksime vältima seda, et rasked kaubad jooksid, eh, kasutaksid kohalikku eh, teedevõrgustikku. ja ma arvan, et me peaksime järgima eh, raportööri soovitusi hääletuse ohal kõik head sõnumid, kõik head dokumendid ei vähenda liiklusõnnestute arvu, kui, kui liikmesriigid ei leia viisi, kuidas tõhusalt seadusandlust rakendada. suur tänu, järgmine variraportöör, aitäh! mina tahaksin rääkida oma kolleegi nimel, sellepärast et temal oli täna õhtul väga palju koosolekuid ja ta ei saanud siia tu-, isiklikult kohale tulla. kõigepealt tahaksin ma õnnitleda härra Kochi selle eh, tõsise töö eest ja selle eest, kuidas ta töötas koos variraportööridega. tõepoolest, kõik eh, tegid kõvasti tööd viimastel nädalatel, et see raport valmis saaks Eh, kompromissettepanekuid eh, tunnistab eh, see, tähendab, toetab see inimene, keda ma esindan siin täielikult. nii, nii et, et kolleeg Kriisbek on täiesti kompromissettepanekute poolt. aga tegelikult kompromiss E-ga on jäänud väikene probleem Eh, tema arvates tuleks siin kasutada sõna kohustuslik. mis puudutab nüüd eh, kompromissettepanekut B, siis ma tuleksin selle juurde hiljem tagasi. meile tundub, et eh, tegelikult siin et me suurendame bürokraatiat, asi, mida me peaksime üritama vältida ja see võib-olla õõnestab olemasolevaid süsteeme seega siis äh, siis äh, äh, kolleeg Kriisbeki arvates me ei peaks B-d toetama. aga nüüd ikkagi E-st rääkides. iga kümne aasta tagant tuleb läbi teha uus test ja pärast viiekümne viiendat eluaastat nüüd silmakontroll, nägemise kontroll, see on väga-väga oluline, sellepärast et niimoodi me suudame ära hoida eh, nii eh, mõnegi õnnetuse. ja eh, proua Kriisberg-Arabet, siin tuleb kasutada sõna kohustuslik. nüüd kompromiss G siin olid väikesed kõhklused, võib-olla oleks vaja uut sõnastust. väga raske on saavutada seda, et alkoholi tarbimine oleks null. nii et, et inimesed, kes on käinud kusagil peol, nendel on ikkagi ähm, alkoholitase üsna kõrge veres ja me toetame ka äh, seda uut sõnastust, mis puudutab uusi värskelt äh, juhiloa saanud või äh, väga vähese juhi kogemusega juhte. nii et kõik see, mis puudutab neid, leiab proua Kriisbecki toetuse ning üle, ülejäänud kompromiss on proua Krispikile täiesti vastu võetud. suur tänu. ja, ja nüüd härra Taylor, suur tänu. mulle tundub, et äh, meie äh, äh, selline eesmärk liikuda nulli suunas on väga äh, positiivne, nii et, et oleks tagatud ohutus kõikidele liikluses osalejale, kuid ei tohi siiski unustada et juhtimine ei ole mitte inimõigus, vaid see on ikkagi privileeg ning kui me selle arvesse võtame, siis me peame ütlema, et liiklusohutus tähendab seda, et liiklus on ohutu kõikidele eh, liikluses osalejaile. Eh, oh, need eh, sõidukid peavad olema ohutud ja ka juhid peavad olema terved ja ehm, valmis juhtima ja sellepärast ma arvan, et kui see vabatahtlikkuses on asi, siis me peaksime eh, lubama siin osade kaupa hääletust. ma väljendasin niisugust arvamust ka variraportööride kohtu, ehm, kohtumisel. ma olen väga eh, õnnelik selle eh, raporti suundumuse üle mulle tundub, et tegemist on positiivse sammuga ja tegelikult me läheme päris kaugele eh, selleks, et, eh, et see eh, lootus mm, vähendada ohvrite arvu muutub ka reaalsuseks. siin on kolm väga olulist valdkonda, see on alkohol, kiirus ja siis ka narkootikumid. mul on väga hea meel et kompromiss FB või F1 liigub selles suunas, et siin antakse väga eh, tugevad soovitused liikmesriikides, liikmesriikidele, et eh, just elurajoonides oleks kiirus kolmkümmend kilomeetrit ja Äh, just viimastel päevadel on äh, meie valitsus äh, teinud niisugusi soovitusi. mis nüüd puudutab alkoholi, siis need alkoholilugud on muidugi väga toredad asjad ja null äh, alkohol veres on tegelikult selline asi, mida me oleme alati soovitanud. mis puudutab narkootikume, siis on Äh, uudised selles suunas, kuidasmoodi on võimalik äh, äh, narkootikume veres kindlaks määrata ja kuidas siis inimesi ähm, eemal hoida nende kasutamise ja juhtimise eest. ja tegelikult Eh, me arvame, et kui pannakse paika koordinaator, siis tegelikult ei eh, tule siin tööde kordamist, ei tule siin duplitseerimist, me ei arva, et eh, et suureneb bürokraatia, aga lihtsalt me suurendame ohutust. mis nüüd puudutab veste, nende kandmist siis see on tegelikult iseenesest üks eh, tore lugu. kõigepealt me ütlesime, et eh, ja üldse me soovitasime, et neid kantaks ja nüüd näete, et me juba julgustame neid kandma. Eh, ja härra Kraimas just rääkis sellest, et tõepoolest hakatakse midagi tegema, on olemas rühmad, kes selle eest seisavad ja jalgratturid tegelikult juba kannavad veste. nii et, et ilma pika jututa ma ütlen aitäh raportöörile ning me toetame enamusest kompromissettepanekutest ja homme hääletusel me täpselt niimoodi teemegi. suur tänu ja härra Bradburn. Euroopa konservatiivide reformistid, palun, suur tänu, härra esimees oma kommentaarides äh, on minu eesmärgiks äh, liiklusohutuse parandamine. aga kas need küsimused, äh, mida me praegusel hetkel käsitleme, on küsimused, mille puhul on vajalik Euroopa tasandi reguleerimine? nagu te teate, esimees olen varasemate arutelude käigus öelnud, et siin puhul oleks tuleks eelistada subsidiaarsuse põhimõtet ja seda mõtlen ma endiselt üks äh, eelkõnelejaid, loodan, et tsiteerin teda õigesti, ütles, et meie kui Euroopa Parlamendi liikmete kohustus on siinkohal samme astuda. ma ei ole nõus, see ei ole meie kohustus, see on äh, meie kohaliku tasandi volikogude liikmete kohustus, meie liikmesriikide parlamendi liikme, äh, liikmete kohustus ja nii edasi. Euroopa Liit ei pea sellistes küsimustes samme astuma, see on minu lähtealuseks. väga paljude kompromisside puhul minu meelest äh, on äh, soovitud sammud äh, küll soovitavad, kuid vastuseks küsimusele, kas siin puhul on vaja Euroopa tasandi meetmeid, pean ma paraku vastama ei. võtame siit mõned kompromisstekstide ettepanekute näited. kõigepealt talvekummid. kas meil on talvekummide poliitika? Äh, ma loodan, et me oleme nüüd selle faasi selja taha jätnud, äh, sellepärast et tegemist on küsimustega, millega liikmesriigid peavad tegelema, nad juba tegelevad sellega, neil on oma poliitikad talvekummide osas nendes liikmesriikides vähemalt, kus neid vaja on ja ülejäänute puhul võib öelda, et äh, on nad otsustanud, et järelikult pole vaja talvekummide poliitikaid. ja siis need kergesti nähtavad hoiatusvestid kõikidele autos viibijatele seetõttu, et või on õhkõrn võimalus, et nad satuvad liiklusõnnetusse. Te mäletate ehk, härra esimees, kui olime palju nooremad, et Briti televisioonis näidati reklaami, et pange erksad riided öösel selga. meil ei ole vaja eraldi hoiatusveste, siin puhul rakendub lihtsalt kaine mõistuse põhimõte. ja siis olen nõus liberaalidega selles osas, et kõikide selliste ettepanekute ohuks on, et et asjad hakkavad iseenesest kasvama ja nõutakse üha rohkem koordinaatoreid, töötajaid ja kõik loodud organid komisjonis hakkavad üha laienema ja laienema. mis puudutab jälle silmade kontrolli ja nägemise kontrolli, siis nagu te teate, meil on väga hea nägemise kontrollisüsteem. meil on vaja nägemise kontrolli enne liiklusloas või sõidu sõiduki juhiloa saamist ja seda pikendades on samuti vaja nägemiskontrolli. ja kui liikmesriigid tahavad rakendada märkimisväärselt rangemaid meetmeid, siis palun. aga ma arvan, et me ei peaks seda Euroopa Liidu tasandil kohustuslikuks muutma. ja siis ka alkoholi piirmäärad, jah, mina toetan seda, et me kanname hoolt selle eest, et joobes juhid teedelt oleks täielikult kõrvaldatud. Ühendkuningriigis on meil selle kohal väga karmid meetmed tarvi, tarvitusele võetud, aga Euroopa tasandi reguleerimine jällegi pole vajalik. ja näiteks Ühendkuningriigis katsuge te saada endale sõidukikindlustust, kui te olete vahele jäänud joobes roolis istumisega ja juhiloa tagasisaamisega ja nii edasi. juba iseenesest kindlustusettevõtted muudavad joobes sõitmise väga raskeks, nii et tegelikult õigusaktide reguleerimine ei ole alati hädavajalikud, aga on siiski mõningaid mõtteid, mida ma toetan. nagu näiteks laste julgustamine turvaliselt sõitma koolides ja nende õpetamine koolides, näiteks jalgratturite sõiduoskuste kontroll, loomulikult peaksime me kutsuma üles inimesi kandma kiivreid, kui nad ja samuti ka turvaline parkimine kommertssõidukite jaoks, selles osas oli komisjonile paar aastat tagasi katseprojekt ja mulle meeldiks väga, kui see mõte viidaks märkimisväärselt kaugemale, kuivõrd see ei olnud oluline mitte ainult ohutuse seisukohast, vaid äh, ka varguste ja, ja nii edasi seisukohast oleks Ühendkuningriigis vähemalt tegemist tõesti olulise sammuga ja ma ei, mul on tunne, et see puudutab ka teisi liikmesriike. niisiis, härra esimees, meie eesmärkide saavutamiseks on teisi vahendeid, me kõik tahame, et inimesed tunneksid ennast liikluses ohutuna, sõltumata sellest, millist transpordiliiki nad kasutavad või kui nad ka lihtsalt kõnnivad. aga praegu välja pakutud lahendus pole õige lahendus meetmeid tuleb võtta sellel tasandil, kus see on sobiv, ehk siis äh, kohalikul tasandil või liikmesriigi tasandil, aga mitte mingil juhul Euroopa Liidu tasandil. suur tänu, härra Bradbury ja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomisjoni nimel härra Sinnen. suur tänu, härra esimees nüüd oleme jõudnud ettevalmistustöös päris kaugele. me alustasime tööd juba tegelikult märtsis selle faasi kallal ja alati tekib oht, et sündmused jõuavad meie ettevalmistustöödest ette ja viie minuti jooksul tahaksin veel kord teha väikese ülevaate asjadest. heitkem nüüd pilk komisjoni teatisele ja asjade senisele kulule ja potentsiaalsele kulule tulevikus. tasub täheldada, et esimene strateegiline teatis komisjoni poolt pärineb aastast kaks tuhat kümme ja sisaldas väga ambitsioonikaid sätteid või punkte seoses liiklusstatistikaga ja praktilised kogemused on näidanud, et meie strateegilised plaanid olid liiga ambitsioonikad ja järgmises strateegilises teatises komisjon jäi kindlaks enda vähendamise eesmärkide juurde ja sedakorda ma leian, et see on ka saavutatav. sellepärast, et meie transpordiministrid on õppinud kogemustest ja teavad, milles, mis nüüd mängus on ja ma arvan, et äh, siin on olulised ka inimesed, muuhulgas ka tavainimesed, kes on aru saanud, et transpordiministrid peavad kõigile igal aastal teada andma seda, kui palju inimesi on liikluses hukka saanud ja kõik see äh, on ju teavitamise küsimus ja ma arvan, et see teadvus on meil nüüd tekkimas, äh, mida me peame ka meeles pidama tegemist on küsimustega, mis on olulised ja loodetavasti kahe tuhande kahekümnendaks aastaks komisjon on oma eesmärgid ka saavutab. praegusel hetkel aga on kindlasti paranemisruumi ja me ei pea siin keskmiseid näitajaid välja tooma kõikidest liikmesriikidest, sellepärast et liikmesriikide puhul on vaja eraldi erilisi lähenemist, nõndanimetatud päevalilleriikides on inimesed kõige rohkem ohus Rootsi, Sloveenia, Ühendkuningriik, Valland on äh, parimad riigid, mis näitavad, äh, kuidas, äh, kuhu, kuhu me peaksime liikuma ja nad on suutnud kärpida liikluse ohvrite arvu. nii et lähenemine peab olema diferentseeritud me peame andma võimaluse teistele liikmesriikidele ka tööd teha eesmärkide saavutamise sii-, suunas. ja praegu on väljendatud väga häid mõtteid siin ja meie komisjonis äh, oleme pidanud lahinguid alkoholiprotsendi, sisalduse protsendi üle, veres ja alkolukkude üle ja samuti ka lahinguid seoses raskeveokitega. ja ma arvan, et äh, samu põhimõtteid tuleks laiendada ka sõiduautode puhul. meie ettepanekud võib-olla ei lähe päris nii kaugele, kuid äh, igal juhul arutelud äh, liiguvad oma rada. samuti oli meil siin üks ettepanek iga-aastase testi kohta äh, piirkondades, äh, kus on kõige rohkem äh, tuleb koostada kaarte, mis nendest piirkondadest, nendest kohtadest, kus kõige rohkem igal aastal õnnetusi aset leiab nii-öelda mustade piirkondade kaart. ja eesmärgiks peaks olema nende mustade piirkondade kaardilt kõrvaldamine avalikkuse abiga ja lõpetuseks, härra esimees, kommenteeriksin veel meie eesmärkide sõnastust. me tahame, et liiklusohvrite arv väheneks ja tõsiste õnnetuste puhul on vaja ühtlustamist. ka tõsise ja tõsiste kahjustuste äh, definitsiooni oleks meil vaja ka ühtlustada nii et äh, kakskümmend viis protsenti teedevõrgustikust, mis ei kuulu TEN-võrgustiku, TEN-T võrgustike hulka. see on juba muudatusettepanekutega hõlmatud, äh, siis äh, koolitus, elukestev õpe Need on küsimused, mille kallal me oleme töötanud, samuti oleme töötanud koolituste küsimuse kallal, me tahame, et meie kiirabiteenused, hädaabiteenused oleksid äärmiselt kõrge koolitustasemega et neil oleks olemas vajalikud oskused selleks, et hädaolukordades toime tulla niisiis koolituse hädaabiteenustele oleks ka üks osa lähel elukestvast õppest. suur tänu ja nüüd lähme edasi teiste kõnelejatega. ja ma paluksin teil piirduda kolme minutiga. kõigepealt härra Pae. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte auch dem Kollegen Dieter Koch äh, vielen Dank. Härra Bach, suur tänu. Ka mina tahaksin tänada kolleeg Kochi selle tohutu hulga töö eest, mis ta on ära teinud ja, ja tahaksin teda tänada ka ambitsioonikate eesmärkide eest. ja ähm, nagu me näeme, fraktsioonide jaoks ei ole selle lähenemisega liitumine raske. tahtsin aga siduda selle päevakorrapunkti meie järgmise päevakorrapunktiga, mis puudutas liiklusohutuse informatsiooni edastamist piiriüleselt ja ja karistuste piiriülest täitmist liiklusohutuse valdkonnas ja loodetavasti me toetame ka seda algatust. ja koordinaatoritele ütleksin ma järgmist, ma olen nõus nende kommentaaride eest, nende kommentaaridega, kes vastutab teede ohutuse, liiklusohutuse eest, kuid mulle tundub, et mis puudutab üldiseid eeskirju, koordineerimist ja, ja nii edasi, Äh, siis on tõstatatud erinevaid küsimusi, nagu näiteks parkimiskohad ja kui me hakkame keskenduma sellistele küsimustele nagu parkimiskohad, siis äh, liiklusohutus jääb kuskile kaugemale, see on äh, tegemist, et selle puhul on tegemist pigem sotsiaalküsimusega, mitte liiklusohutuse küsimusega ja seesama puudutab tegelikult ka karistusi, mis kuulub äh, karistussüsteemi juurde ja selles osas on liikmesriikides äh, erinevad meetmed. meie peaksime liiklusohutust koordineerima ja sellega piirdumagi. ja ma mõistan, et ettepanek, mis meie ees on, kompromissi tulemus ja see kompromiss on mulle vastuvõetav. mis puudutab äh, neid äh, hoiatusveste, siis mul on äärmiselt hea meel, et, et oleme jõudnud kokkuleppele ka asjakohaste organisatsioonidega. ja minu jaoks on oluline muudatusettepanek kolmkümmend viis. ja tegemist on hea mõttega, kuivõrd äh, ÜRO andmetel on äh, kaks tuhat kümme, kaks tuhat kakskümmend äh, liiklusohutuse aasta aastakümme, mistõttu sellised meetmed on sobivad, me peame liiklusohvreid, me ei tohi liiklusehte ohvreid unustada ja organisatsioone, kes liiklusohutuse parandamisega tegelevad samuti tervitaksin asjaolu, et Euroopa Liiklusohutuse Föderatsiooni president on täna siin kohal ja loodan, et minu poolt mainitud muudatusettepanekuid kolleegid toetavad. proua Jõele, palun kolm minutit. suur tänu, esimees. ka mina sooviksin õnnitleda härra Kohhi ta on tegutsenud äärmiselt püsivalt, püüelnud liiklusohutuse parandamise poole oma raportis ning ta on pingutanud selle nimel, et laiendada selle noh, kohaldamise aja, ala, et laiendada eesmärkide hulka ja liiklusohutusi, liiklusohutust suurendada ja õnnetuste arva kärpida mis puudutab kompromissettepanekuid äh, seoses alkoholi piirmääraga veres, äh, siis äh, ma olen nõus, et meie lõppeesmärgiks peaks olema nulltolerantsus ja täielik alkoholi puudumine verest. ja praegusel hetkel me keskendume ainult professionaalsetele juhtidele ja loomulikult äh, noortele juhtidele, loomulikult äh, praegusel hetkel äh, on noori juhte vähem kui varem, kuivõrd meie iive Euroopas on nii väike. aga ma mõtlen, kuidas alkoholi, narkootikume, ravimite mõju kõige paremal moel siin kajastada ja lõppkokkuvõttes me peame püüdlema selle poole, et meil oleksid äh, meetmed, äh, mis äh, piiravad kõike, mis võiks seada ohtu sõidukijuhtide suutlikkuse ja sõiduoskuse. ja leiab, et oleks hea mõte, et meil oleks konsultatiivne foorum mis käsitleb äh, piiriüleseid kuritegusid ja komisjon peaks konsulteerima ohvritega, politseiga ja erinevate teiste asjaoludega, asjaosalistega, et olukorda parandada ja püüda leida õigeid lahendusi. raportöör on ka rõhutanud, kui oluline on kaitsta noori ja eakamaid äh, juhte ja raportöör ei ole unustanud ka kaherattalisi sõidukeid ja nende juhte nii et äh, veel kord suur tänu raportöörile ja suur tänu kõigile, kes on selle küsimuse kallal tööd teinud äh, ja teinud ka tööd äh, kompromissmuudatusettepanekute leidmise kallal. suur tänu! jah, vielen Dank, Herr President. Ich möchte mich zunächst auch nochmal bei Herrn Koch bedanken. Ich denke, er- Frau Meissner suur tänu, meie tahaksime tänada äh, härra Koch ja härra Koch äh, on teinud ära suurepärase töö kompromiss äh, muudatusettepanekute sõnastamise osas ja tegemist on algatusraportiga ja ma arvan, et siinkohal me peaksime siin endalt küsima küsimust ja siin pean ma silmas ka härra Birdborni sõnavõttu, kas meil on vaja selliseid meetmeid Euroopa Liidu tasandil, tegemist on soovitustega, me oleme kuulnud palju soovitusi, me oleme kuulnud eesmärkidest liiklusohutuse parandamise valdkonnas juba aastaid ja minu arvates see raport liigub õiges suunas ja mõningad asjaolud veel. minu meelest on väga hea, et olete jõudnud kompromissideni nagu kompromiss E proua Bilbao äh, härra Kriisbeki, meie variraportööri nimel juba tegi kommentaare selles valdkonnas, nii et, et me soovime eraldi või osade kaupa hääletamist äh, vabatahtlikkuse osas liberaalid ei ole, ei pruugi olla äh, Kriisbekiga nõus meie aga tahaksime äh, saavutada, äh, et kompromiss üldiselt vastu võetakse ja tegemist on intelligentse ja mõistliku lähenemisega. veel mõningad kommentaarid minu poolt, kas me peame veel ka nii kaugele minema, hoiatusvestid äh, jalgratturitele, kas, kas seda tuleb kaasata tõesti? meile kui liberaalidele on loomulikult oluline, et jääks ka mingisugune vaba valik omaenda otsustusõigus ja loomulikult sellest tulenevalt võib tekkida õnnetusi, kuid ma arvan, et me peaks kohustama inimesi kogu aeg neid veste kandma, ehkki me teame, et äh, Prantsusmaal on äh, suurepärased äh, neoonvestid välja töötatud, aga need võib-olla kõigile ei sobi. ja mis puudutab sõidukeid siis ja autosid, siis mõnedele inimestele on auto juhtimine professionaalne ülesanne, millega nad leiba teenivad ja teised jällegi sõidavad äh, era äh, elus sõidukiga, nii et neid asju tuleks eristada. siis äh, kompromissi Ott, äärmiselt oluline on see, me räägime passiivsest ohutusest, meil on vaja rohkem teadusuuringuid, uuringuid üldisemalt ja liiklusohutuse vallas on võimalik siin edu saavutada ja mis puudutab kliimaseadmeid, siis liberaalina ma ei ole nendes küsimustes kohustuslike reeglite poolt, kuid see konkreetne küsimus, selle konkreetse, konkreetse küsimuse puhul ma olen küll ettepanekuga nõus paljudes suurtes sõidukites, veoautodes on need asjad paigas ja väheste investeeringutega on see, seda võimalik sisse viia ka teiste sõidukite puhul. härra Van Dalen, kolm minutit, palun. suur tänu, härra esimees. ma arvan, et mitte keegi ei ole liiklusohutuse suurendamise vastu, aga me peame siiski jääma realistlikuks. ja minu tunded seoses äh, härra Kochi ettepanekuga on äh, nii-öelda segased, sellepärast et tema raportis on häid elemente, sotsiaalsätete ühtlustamine, puhkeaeg, äh, sõiduajad, maanteetranspordi osas, kõik need meetmed, kui need jäävad ühtlustamata, tekitavad probleemi siin on mainitud ka äh, Veronika projekti ja mitmeid teisi äh, elemente, mis on äärmiselt äh, olulised no,. talvekummid, transpordikoordinaatori ametipost, erimeetmed äh, näiteks jalgrattateede kohta. minu enda koduriigis äh, on äh, see üks oluline osa meie igapäevaelust. on meetmeid, mis on kasulikud ja äh, mis sobivad Euroopa Liidu tasandile, nagu näiteks äh, hoiatusvestid, need äh, on hoiatusvestid ja me teame, et Brüsselis on jalgrattateesid hakatud sisse viima, mis võimaldab ka meil jalgrattaga sõita ja ma arvan, et äh, siin äh, on ka kohalikul tasandil oma töö teha ja seda me peaksime ka võimaldama, mitte ainult keskenduma nendele vestidele. lõikes äh, seitse räägitakse sellest nõndanimetatud nullarusaamast ja kõigi ohvrite vältimisest liikumisest, see on küll väga hea eesmärk, aga me ei jõua selle eesmärgini mitte kunagi. Te võite seda rõhutada oma raportis, kui palju soovite, võite selle visata ajakirjanike kätte ja öelda, et vaadake, kui head äh, on meie plaanid äh, liiklusohutuse vallas, kuid me peame siiski jääma kahe jalaga maa peale, see ei ole realistlik ja, ja seetõttu ongi minu tunded segased selle raporti osas, kuivõrd mõningad elemendid sellest äh, minu meelest ei ole realistlikud ja ma äh, parimal juhul jään äh, erapooletuks, aga võib-olla isegi hääletan vastu. härra Kraamer. tänu kompromissidele on raport praegu parem kui varem, kuid ma pöörduksin tagasi kompromiss B juurde, mis käsitleb veste. ja siinkohal tahaksin selgelt välja öelda, et me oleme jah, kõik nende vestide poolt, kuid äh, kas äh, vesti kasutav äh, juht on tõesti, tunneb ennast tõesti ohutumalt, jalgrattur, kellel on see seljas, me ei tohiks siin asju segi ajada üheksakümnel protsendil juhtudest, kui tekib äh, autot ja mootorratast hõlmav õnnetus, äh, on süüdi äh, mootorrattur. ja sellises, selle küsimuse kohta ja sageli jäetakse süüdi autojuht, kuivõrd ja, ja selle kohta mingisugust ettepanekut ei ole. kui me vaatame statistikat, siis sellest lähtuvalt äh, võib järeldada, et piirkonnad, kus on väga palju jalgrattureid, on äh, õnnetusi jalgratturitega vähem kui piirkondades, kus on vähem jalgrattureid. Austraalias, äh, kui viidi sisse kiivrite kasutamine, siis jalgratturite arv vähenes ja samas õnnetuste suhtarv jalgratturitega aset leidvate õnnetuste sahtu, juhtumise arv kasvas. nii et me peame mõtlema, millised võivad olla tagajärjed. Öeldakse, et jalgratturid on ohtlikud ja nad on nõrgemad elemendid liikluses, kui me aga asume neid kaitsma, siis tõenäoliselt äh, nende ka juhtuvate õnnetuste arv kasvab, Ühendkuningriigi statistika näitab, et kui jalgratturil pole äh, <laughs> et äh, autojuhid äh, ja lähevad, sõidavad kaugemalt mööda jalgratturitest, kellel ei ole kiivrit, kui nad sõidaksid jalgratturitest, kellel oleks kiiver, nii et nad on märk-, märkimisväärselt ettevaatlikumad jalgratturite puhul, kellel ei ole kiivrit ja äh, Äh, ja vestid, äh, kas te võib-olla lõpuks ütleksite, et äh, kõikidel jalgratturitel on peab, või tähendab, kõikidel jalakäijatel peavad samuti olema sellised neoonvestid seljas. Mao Hiinas oleks see mõte küll kohe kiiresti läbi läinud. aga me peame mõtlema, millised on selliste meetmete tagajärjed, enne kui me asume neid ellu viima. jalakäija võib-olla on küll pimedas nähtavam, kui tal on selline vest seljas, kuid kõikide selliste meetmete puhul tuleb lähtuda vabatahtlikkuse põhimõttest ja seetõttu mina tahaksin osade kaupa hääletamist selle konkreetse ettepaneku osas. võtame õnnetused kiirteel, kus peab olema seljas selline äh, neoonvest, siis see olukord on hoopis teine asi kui jalgrattur, kes kannab äh, neoonvesti Neid kahte asja tuleb lahus hoida ja kui te isegi äh, võib-olla sõidaks, kui te sõidaksite jalgrattaga rohkem, kui te sõidate, siis te ei mõtleks selliseid mõtteid nagu täna. jah, äh, hiinlastele kindlasti äh, meeldiks, meeldiksid kõik need meetmed, sellepärast et Hiinas tõenäoliselt toodetakse selliseid veste. härra Higins. Thank you very much, chairman suur tänu esimest nagu ka, ka eelkõnelejad, ma tahaksin õnnitleda raportööri ja koordinaatorit, nad on koostanud hästi tasakaalustatud raporti ja tasakaal on õiges kohas kuid me lähtume eh, vajadusest eh, vähendada liiklusõnnetuste arvu ja surmade arvu. ja minul ei ole probleemi, kui me räägime liiklusohutusest, kasutada sõna compulsion. me peame täitma neid meetmeid, me peame kehtestama eeskirjad, standardid reeglid ja jõustama neid, vastasel juhul pole sellel projektil mõtet. Dieter on lähtunud ühisnäitest, standarditest, normidest, mis on kasutusel erinevates liikmesriikides, ta on neid täiustanud, parandanud. ja me räägime siin lähimuse põhimõttest, kuid mina ütlen, et me elame Euroopas, kus on piirid avatud, kus toimub väga suur liikumine ühest riigist teise ja seetõttu ei peaks olema erinevaid norme, meil peavad olema ühised eeskirjad ja normid. mina siin probleemi ei näe. rääkides muudatusettepanekutest ja ma igati toetan terve rida muudatusettepanekuid, e, osasid ka meie toetasime. kõigepealt minu koduriik on selline riik, mis on saanud suurt kasu sellest, kui me olime sihtala üks Äh, tõukefondide puhul. me oleme igati tänu sellele äh, suutnud tõsta meie kiirteede olukorda ja suurem osa liiklusõnnetuses äh, surmajuhtumeid toimuvad ähm, kõrvalteedel ja mitteriiklikel kiirteedel. ja seetõttu on vaja tähustada reguleerimist ja inspekteerimist kõrvalteedel, väiksematel teedel, sest suurem osa õnnetusi ja vigastused leiab aset just nendel teedel Eh, ma olen eh, rahul sellega, et aktsepteerite ka muudatusettepanekut. Eh, on SMS-ide saatmise keelustamine, sest see juhib tähelepanu kõrvale. mis puudutab teeviitasid ja märkasid, mina olen kolm perekonda petitsioonikomisjonid on, kes jäid ilma oma no, kaunitest tütardest, kuna teekatte olukord oli väga vilets ja teemärgistus oli halb. ja mitte vähem tähtis ei ole äh, äh silmakontroll autojuhtidele. mina saan asjast niimoodi kui on head tavad kujunenud Soomes, Saksamaal, Iirimaal ja Ühendkuningriigis, kui nendes neljas riigis on võimalik seda läbi viia, miks mitte kõikides teistes riikides? meil on väga erinevad normid ja standardid, näiteks Belgias ei ole silmakontrolli kohustuslikku. Prantsusmaal, kui te suudate registreerimisnumbrist numbrit näha, siis te saate oma juhiloa ja seetõttu ma toetan teie suulist ettepanekut, et mootorratturitel peaks olema äh, hoiatusvest, see on hästi koostatud töö, see on hea projekt, ma soovin selle edu. ja ma toetan igati selle jõustamist ja äh, täitmist. suur tänu ma õnnitlen raportööri selle raporti puhul ja paar kommentaari, kui te lubate, vastuseks sellele, mida arutelu käigus öeldi, ütleb härra Rike. ja kõigepealt vastaksin lähimuse põhimõtte küsimusele. tegemist on arvamusega. ja mida äh, kõrgemale me latis jääme, seda rohkem probleeme meil lähimusega, põhimõttega tekib, kuna me hakkame sekkuma riiklikusse seadusandlusesse näiteks kiirusepiirang kakskümmend kilomeetrit, kolmkümmend kilomeetrit teatud omavalitsuse piirides, me teame, et siis tekib juba vastuolu piirkondade ja riikide tasandite vahel. ja me ei tohi seda aspekti unustada, kui me püüame oma poolt teatud norme kehtestada. teiseks tahaksin kommenteerida silmakontrolli arstina. Ähm, ma võtan sõna nüüd arstina selles küsimuses on veedetud, et auto juhtimine on privileeg ja kuid see on ka vajadus ja mitte ainult elukutseliste autojuhtidele, vaid ka nende jaoks, kes elavad maapiirkondades. me räägime ka äh, vanuritele suurema liikuvuse tagamisest. kui me räägime äh, teatud äh, analüüsidest, kontrollidest ja ka silmakontrollist, siis, siis me peame arvestama ka, milline on inimeste üldine arusaam nendest asjadest, nagu näiteks äh, Äh, liikumispuue äh, vastavad äh, invasõidukid on olemas ja kõiki neid aspekte tuleb arvestada. kui te seda soovite, et oleks põhjalik arstlik kontroll, mind üllatas see, et te keskendute ainult silmakontrollile, see on üks aspekt paljude seas. kui te soovite sellist testi, sellist kontrolli, kust te tõmbate selle piirjoone äh, kus te soovite, et inimene oleks igati suuteline äh, või tal on teatud piirangutega suutelisus autot juhtida või üldse suutmatu. Äh, kuidas te tõmbate selle piirjoone, kas te suudate äh, täita kõiki neid norme või on mingisugune sallivuspiir või kus te selle lävendi paika panete, milliseid meetmeid me hakkame kohaldama ja see on tõeline küsimus, mille ma teile esitan. ei tohi unustada, et selles arvamuses äh, me jagame küll parlamendi seisukohta, kuid see võib aeglustada menetlust nõukogu tasandil, sest äh, nõukogu võib esile tõsta hoopis teisi aspekte, jätta selle aspekti kõrvale. ja muudatusettepanek number kaheksakümmend kaheksa, mida mina toetasin, kahju, et see on nüüd ära jäänud. me rääkisime turvavööde lukustamise süsteemist, sellest kohustuslikust süsteemist kolmandik kõikidest õnnetusjuhtumist või surrejuhtumistest on põhjustatud turvavööde kinnitamata jätmisest, seega äh, peaks olema selline auto lukustamissüsteem ja vastav alarmisüsteem. alkolukki äh,, alkolukkust toetati väga palju äh,. aga kuidas turvalukuga jääb? miks ei oleks vaja ka autodes sellist turvavööde turvasüsteemi? proua Tikam. suur tänu. Äh, suur tänu, esimees. ma tahaksin rõhutada seda, et kui me räägime liiklusohutuse tõhustamisest, siis see peaks olema liikmesriikide ühine ülesanne, millesse peaks olema kaasatud ka kohalikud omavalitsused ja Euroopa institutsioonid oma pädevuse piirides. selleks, et äh, parandada liiklusohutust, on vaja tõhustada ka transpordi infrastruktuuri, eriti teede võrgustikku. ja selleks on meil vaja korralikku äh, teemärgistust ka teetööde korral, kui kuskil teelõigul toimuvad teetööd samuti on oluline äh, kasutusele võtta arukad transpordisüsteemid, mis aitavad meil ummikuid vähendada ja tagavad äh, ka reaalajas teated toimunud liiklusõnnetustest. mitte vähem tähtis ei ole see, et on oluline kaasata ka need nõrgemad osalejad liikluses ja siin ma viitan ratturitele, jalakäijatele, lastele. ma pooldan kiivri kohustuslikku kasutamist. ma toetan ka neid helendavaid hoiatusveste, kuid põhiliselt siiski eh, kiivrid, sest väga paljud inimesed eh, said surma, kuna nad ei kasutanud kaitsekiivrit. ja lõpetuseks viitaksin ähm, alkoholi sisalduse maksimumile versus, me peaksime püüdlema null sisalduse poole. Prantsusmaal ühes parklas nägin, et inimesed äh, võisid osta alkomeetrit, aga need, kes ostavad ka alkomeetrit, on juba seadnud kahtluse alla oma alkoholisisalduse veres ja seetõttu oleks ohutum ja seda kõikide jaoks, kui me püüdleksime äh, alkoholi osas nulltolerantsi poole. ma õnnitleksin härra Kochi, kuna on esitatud väga palju muudatusettepanekuid, minu arvates me saavutasime hea kompromissi ja ma saati loodan, et kõik need soovitused viiakse ka ellu. härra Senelova, proua Senelova. tänan võimaluse eest sõna võtta lubage tänada raportööri tehtud töö eest. minu arvates ta suutis edukalt äh, läbi triivida kõikidest nendest arvukatest muudatusettepanekutest. ma viitaksin nüüd kompromissettepanekule G, mis puudutab alkoholisisaldust peres. ma arvan, et me peaksime mõtlema sellele, et kuues liikmesriigis on juba nulltolerantsuse põhimõte äh, kehtestatud ja see kehtib kõikidele juhtidele. ja ma viitaksin nüüd muudatusettepanekule sada nelikümmend üks. kui me räägime liiklusõnnetustest äh, kõrvalistel teedel. ja mina toetan turvalise infrastruktuuri loomist ka teistel teedel ja mitte ainult kiirteedel ja maanteedel. tänan Äh, kuid lubate mul öelda ka oma poolt paar sõna. kõigepealt ma tahaksin õnnitleda raportööri suurepärase raporti puhul ja õnnitleda ka variraportööre, kes tegid koostööd selle nimel, et esitada meile sidus raport. oma loomult äh, on see täis kompromisse mõned leiavad, et mõned kompromissid on liiga kaugele minevad, teised ütlevad, et mitte piisavalt kaugele minevad, kuid oluline on see, et parlament on eh, kujundanud oma seisukoha liiklusohutuse küsimuses ja seda mitte ainult esimest korda, nagu Tiiter ka teab. kuid ikkagi eh, liiklussurmade, liiklusõnnetuste arv ei ole saavutanud head taset mõnikord mulle tundub, et me püüame nagu idiootide vastu mingit seadust luua. kui me vaatame seda, mis toimub teedel ja kuigi ka minu koduriigis on vastavad seadused jõustatud, ma näen ikka inimesi rääkimas mobiiltelefoniga roolis, ikka näen veel lapsi, imikuid autode esiistmetel. mul oli fantastiline kogemus kümne Suurbritannia liikluspolitseinikuga ja raudteepolitseinikuga. kui ma oma äh, valimispiirkonnas vaatasin ühte ristmikku ja vaatasin neid idioote, kes püüdsid äh, raudteeülesõidust äh, üle sõita samal ajal, kui rong lähenes ja seega meil on neid küsimusi ja mulle tundub, et me tunne, töötame selle nimel, et koostada seadus nende idiootide vastu. ma mõistan härra Bradbury muret kes ütles, et võib-olla seda saaks kuidagi reguleerida kindlustuse abil, et need, kes jäävad vahele alkoholijoobis juhtimisega, maksavad ka rohkem ka kindlustuse eest. ma põhimõtteliselt tean, et Ühendkuningriigis on juba kindlustus on nii kallis, et inimesed ei loobunud kindlustuse võtmisest, mis on seadusevastane, kuid katsuge nad kinni püüda Äh, äh, kui näiteks teie autot rüüstatakse, näiteks äh, kuueaastane poiss sai surma, auto sõitis talle otsa ja põgenes sündmuskohalt. ja põgenes miks? sellepärast, et kas ta alkoholiseadus veres oli liiga kõrge või tal ei olnud kindlustus ja Jim Higgins ütles väga hästi, et me jõuame ikka selle täitmiseni, jõustamiseni, meil võivad olla suurepärased seadused, parimad maailmas, aga kui teie koha peal ei suuda neid täitmisele pöörata, siis on tulemus null. ja minu kriitika äh, Euroopa Liidu liiklusohutuse kohta on see, et mitte meil ei ole nii ka palju seadusi, vaid see, et neid seadusi vastavad ametiasutused teatud riikides ei jõusta, ei kontrolli nende täitmist. mida, mida iganes me täna ka ei otsusta, me peame tagama ka selle, et need eeskirjad jõustatakse ja selles mõttes me peame tegema koostööd teiste ametiasutustega, ka politseiga. ja kui asi jõuab kohtusse, siis ei ole mõtet kellelegi kümneaastase trahvi määrata kui see inimene on äh, toime pannud raske süüteo. seega mitte ainult nende seadmiste täitmine, vaid ka kohtulik tugisüsteem peab olema paigas ja seetõttu ka proua Ayala Senderi raport on kriitilise tähtsusega selle saavutamiseks, et meil oleks võimalik ka piiriüleselt neid äh, eeskirju jõustada Äh, see on suurepärane ettevõtmine ja ma ootan huviga homset hääletustulemust. Äh, komisjoni nimel härra Pascarelli soovis sõna. kas see on viimane kord härra Pascarelli? viimast korda. sellisel juhul annan teile võimaluse. esimees ma nõustun sellega, mida te äsja ütlesite äh, komisjoni seisukohast. me nõustume selle mõttega, et koolitus, teadmiste tõstmine, kontroll, eh, sanktsioonid, need on olulise tähtsusega liiklusohutuse tagamisel. meil on piisavalt reegleid, kuid nüüd on tähtis, et nendest reeglitest ka tegelikkuses kinni peat-, peetakse. ma tahaksin tänada eh, raportööri komisjoni nimel, ka variraportööri ja kõiki neid, kes täna arutelus sõna võtsid Nad kõik tugevdavad ka komisjonipoolset sõnumit eh, meie möödunud aastal vastu võetud liiklusohutuse suunistes. nagu eelkõnelejadki, ma tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et Euroopas on erinevaid nüansse ja seega ei ole lahendust, mis sobiks kõigile, kui me räägime Maltast, Algarvini, eh, Tiroolimaani olukord erinev riigiti, seega me peame ka lähimuse põhimõttest kinni pidama, kui me räägime koolitusest, kontrollist, tehnilisest ülevaatusest. Need on aspektid, eh, mida peavad täitma kohalikud omavalitsused või riiklikud ametiasutused kuid loomulikult on meil ka oma roll täita, kui me räägime ühistest eeskirjadest juhilubade taotlemisel või sõidukite tehniliste spetsifikatsioonide kehtestamisest. Need on need eeskirjad, reeglid, mis on osa ühenduse agist. paar kommentaari ka kompromissettepanekute kohta. üks puudutab Euroopa liiklusohutuse koordinaatorit, see on kompromiss B, mille osas juba võeti korduvalt sõna komisjonile meile tundub, et meil on vajadus tugevdada koordineerimist ka komisjoni erinevate osakondade vahel, mis tegelevad liiklusohutusega. me vajame isikut, koordinaatorit kui sellist. seega komisjon ka paremini oma tööd saaks korraldada Äh, kui me räägime teatud isikust, kes esitaks komisjoni või parlamenti, et oleks ka oma nägu ja kes võtaks sõna liiklusohutuse teemal, juhiks seda diskursust. jah, me võiksime ette kujutada sellist võimalust, see oleks nagu hea tahte saadik, nagu, nagu ÜRO-s on, kes räägiks siis äh, liiklusohutuse sotsiaalsest tähtsusest. meil on hea tahte saadikud teistes valdkondades, miks mitte liiklusohutuse äh, puhul ja see oleks ka väga tugev sõnum Euroopa poolt Äh, kui me räägime nüüd äh, nendest põhivahenditest, mida meil on vaja äh, liiklusohutusalase poliitika elluviimiseks, siis ma viitaksin kompromissile C, Euroopa Liiklusohutuse Keskusele ja Veronika projektile. kõigepealt kompromiss C. meil on juba liiklusohutuse seire keskus komisjonis, meil on olemas andmebaas, meil on selleks ka internetis kodulehekülg ja seal on väga palju andmeid äh, seetõttu ma ei arva, et meil oleks vaja veel ühte taolist keskust luua. seejuures aga kui parlament äh, on nõus järgmise eelarve raames meile rohkem raha eraldama, et me saaksime ka sellise keskuse luua, siis miks mitte ja me kulutame seda mõistlikult. Veronika projekt, väga huvitav projekt lubage teile teatada, et praegu me parajasti hindame selle projekti tulemusi ja seetõttu ma praegu jääksin ettevaatlikuks oma sõnavõtus. Äh, me peame hetkeks aja maha võtma ja mõtlema, kas seda kohe ellu viia või mitte. Äh, koolitus, äh, haridus, mm, muudatusettepanek D, me toetame seda, kompromissettepanek E mitmed sõnavõtjad ütlesid, et see piirdub nägemise kontrolliga aga te soovitame teid, see oleks laiem, äh, mis hõlmaks ka arstlikku kontrolli, regulaarset arstlikku ülevaatust autojuhtidele, eriti eakamatele autojuhtidele. Äh, isiklikult äh, ma nõustun härra Rikeega selles osas, mis ta ütles komisjon võib-olla ütleks, et oleks mõistlikum mitte üle pingutada ja ähm, reguleerida neid asju, mis puutuvad hoopis teistesse asjadesse. kui me püüame teadust sellesse valemisse kaasata, siis ei ole otsest korrelatsiooni vanuse ja äh, halva sõiduoskuse vahel riikides. ja loomulikult me peame vältima ka vanuse äh, põhjal diskrimineerimist. kui me räägime nüüd kontrollist ja sanktsioonidest siis mulle tundub, et te liigute kokkuleppe suunas direktiivi osas, mis puudutab äh, sanktsioonide piiriülest täitmist. selle direktiivi jõustamise äh, raames komisjon keskendub alkoholi kasutamisele, narkootikumide kasutamisele, mobiiltelefonide kasutamisele, sõitmisele, kiiruse ületamisele ja ma tean, et kõik see on osa tegevuskavast ja meetmetest, mida komisjon kavatseb ellu viia Äh, selle direktiivi jõustamisel ja ma loodan, et see direktiiv äh, kiidetakse heaks lähitulevikus alkolukud ja alkoholisisalduse kontroll, äh, selle teemaga me tegeleme. meil on vaja selles osas üle-euroopalisi reegleid, me peame selles küsimuses kokku leppima, tagamaks selle, et meil oleks kooskõla ja ja et ühes liikmesriigis äh, heaks kinni, äh, kinnitatud äh, alkomeetrid ei peaks tekitama probleeme teises riikides. me peame lähenema tüübipõhiselt ja väga hoolikalt hindama seda aspekti. teine küsimus, milliste autojuhtide puhul ja millistel tingimustel me selles valdkonnas üle-euroopalist seadust võiksime kehtestada? kompromiss F. selles osas ma olen väga ettevaatlik narkojoobes või ravimi mõju all juhtimine, loomulikult äh, narkootikumide tarbimisel ei tohiks rooli istuda, kuid mulle tundub, et me ei saa olla nii ettekirjutavad, me ei saa kõike hõlmavat keeldu kehtestada. see oleks liiga üldine ja seda ei saa kehtestada, kui me ei ole põhjalikult seda asja uurinud ja meil on käivitunud vastav projekt. Äh, kompromiss hash Äh, milles pöördutakse komisjoni poole üleskutsega äh, tugevdada rakenduseeskirju äh, sõidu- ja puhketundide osas. sellega me juba tegeleme, eriti läbi meie poolt avaldatud suuniste üle-euroopaliste võrgustiku puhul. me toetame seda muudatusettepanekut, meil ei ole probleeme ka infrastruktuuri osas JL ja M, samuti meil probleeme ei ole, siin räägitakse sõidukite turvalisusest, me räägime arukatest transpordisüsteemidest. komisjonis praegu seda asja uuritakse komisjon on tellinud vastavad uuringud ja niipea, kui me saame tulemused, siis me tagame ka selle, et vastavad tagajärjed äh, hõlmatakse kas komisjoni teatises või vastavas õigusaktis. Äh, nõrgem osapool liikluses. E-, e-, nõrgemad ka liiklejad on meie järgmises tegevuskavas ka üheks prioriteediks ja me anname aru sellest peeglid ja nõnda öelda pimenurgad, halvasti nähtavusega teelõigud. suur tänu, esimees. meil on väga hea meel seni toimunu üle ja me ootame huviga, milline hääletustulemus, mis toimub homme. härra Koch, kas te tahate need otsad kokku tõmmata? Äh, üsna raske on kõiki neid argumente äh, kokku võtta. ma tänan teid toetuse, teie kokkuleppe ja nende ka kriitika eest. Äh, minu raport ei ole õigustloov tekst, me ei koosta seadusandlust, me julgustame ja kutsume üles komisjoni tegutsema ja liikmesriike tegutsema ja piirkondlikke äh, omavalitsusi tegutsema. ma kuulsin ka kriitilisi seisukohti, võib-olla see tähendab, et mitte kõik ei ole väga tähelepanelikult seda teksti lugenud, me räägime mõnikord, et eh, teatud küsimused kuuluvad liikmesriikide pädevusse. palun lugege tähelepanelikult läbi see tekst, enne kui te homme hääletama asutute. paar olulist eh, kriitilist märkust. ja eh, silmanägemise kontroll. kui see ei ole kohustuslik, siis see ei toimi mõned leidsid, et sellise kontrolli kohustuslik muutmine on liiga kaugele minemine. ma ei tahaks sellest päris loobuda, inimesed peaksid olema teadlikud, et see on oluline aspekt. nägemise kontroll ei ole sama kui nii-öelda äh, liikuvuse test, kuid te läbite silmakontrolli, siis on teada, et te peate ähm, tellima endale prillid või mingid muud nägemiskorrigeerivad äh, vahendid ja see on hoopis midagi muud kui need meetmed, millest rääkis härra Van Dalen. meil on vaja äh, sihteesmärke mitte ainult Euroopa Liidu jaoks, et vähendada äh, surmajuhtumite arvu, õnnetusjuhtumite arvu, vaid ka liikmesriikides on kujunenud teatud traditsioonid, teatud ajaloolised traditsioonid ja me kutsume liikmesriike koostama oma tegevuskava, mida nad hakkavad ellu viima riigi tasandil me ei suuda kõike ette näha, aga liikmesriigid peavad teatud kohustused endal võtma, kuid me peaksime liikuma ühes suunas, me ei peaks vastu töötama. meil on ju ühtne turg, kolleegid, seda ei tohi unustada ja seetõttu meil on vaja kooskõlastada oma meetmeid ja tegevusi ja see äh, koordineerimine on täiesti äh, teostatav. härra Pascal äh, ma ei soovinud selle koordinaatori kohale ühtegi inimest väljaspoolt komisjoni. ma just rõhutasin, et see peaks olla koordineerimine komisjoni sees ja seda praegu ei toimu. ja seetõttu ma rõhutan seda veel kord, me vajame paremat koordineerimist. alkoholi küsimus, sellest ei ole mõtet võib-olla pikemalt rääkida, kes on roolis, ei tohi juua ja see on põhimõte, millest lähtume. igasugused variatsioonid tolerantsi tase, piirmäär, jah, loomulikult tuleb arvestada, kui inimene peab võtma mingeid ravimeid. ja see oligi kõik, mida ma tahtsin öelda ja ma tänan teid väga ja ootan huviga homset hääletust. suur tänu! nii nagu härra Kuhh ütles, homme on hääletus ja asi jõuab plenaaristungile septembrikuus. järgmine Ehm, päevakorrapunkt on karistuste piiriülene täitmine liiklusohutuse valdkonnas. raportöör on Ajala Sender. ja nüüd tema räägib meile viimase trialoogi tulemustest. see toimus täna hommikul. ja palun, sõna on teil. meil on aega kella viieni. suur tänu mulle tundub, et me võime olla eh, tagasihoidlikult optimistlikud. aga siiski eh, me ikkagi peame ka jääma natukene ettevaatlikuks. täna olid meil kolmepoolsed läbirääkimised ja me oleme lähedal eelkokkuleppele ning ma loodan, et kaasraportöörid toetavad mind. ma tahaksin tänada neid ning ka sekretäriaati selle abi eest, mida ma olen saanud. kui me selle direktiiviga oleme tegutsenud ja ma tahan tänada ka Belgia eesistujana sellepärast et üldse me oleme nii kaugele selle direktiivi arutamisega jõudnud. ungarlased on ka teinud hästi tööd ning võib-olla me saamegi osad, otsad kokku tõmmata nende eesistumise ajal. algusest peale öö, oleme me teadnud seda, et nõukogus on blokeeruv vähemus, mis tegi väga raskeks edasiliikumise selle raporti vallas. ning meie arvame, et liikmesriikidel peab olema instrument, et nad saaksid rakendada karistusi eh, nende liiklusrikkujate suhtes, kes elavad väljapool nende riiki meie ei taha Eh, loomulikult kuidagi vastu töötada eh, nende, eh, nendele liiklusohutuse järelevalvajatele, kes liikmesriikides tegutsevad. aga küsimus on ikkagi piiriüleses liiklusohutuses, kui on pandud toime rikkumine. ei ole üldse kasulik, kui kohalikud inimesed näevad, kuidas turistid võivad teha, mis nad tahavad et nende puhul üldse ei rakendu mitte mingisugused karistused ja sellepärast on meil vaja info vahetamise süsteemi, eh, kui toimunud on liiklusrikkumised, see süsteem peab olema piiriülene. Euroopa Liit Eh, ju toetab kogu aeg inimeste liikumise suurenemist ning me peame ka tegelema selle, tegutsema selle nimel, et suureneks liiklusohutus ning antud direktiiv oleks üks väga oluline samm edasi. seega siis ma arvan, et asi on muutunud, muutunud on õiguslik alus ning me peame tegema sammu edasi ning ma loodan, et kõik liikmesriigid suudavad leppida selle infovahetussüsteemiga, mis puudutab äh, liiklusrikkumisi. Äh, tegemist on äh, liikluspolitsei koostööga. tõepoolest, selle direktiivi aluseks on politsei koostöö ning see annab meile siis uusi võimalusi politsei koostööks. me lisame siia nüüd uued, eh, uued eh, liiklus või uued rikkumised. politsei saab eh, vahetada informatsiooni ja siin on ka väga tugev läbivaatamisklausel kui on direktiiv üle võetud, siis toimub ka vahehindamine et viie aasta pärast esitab komisjon meile kogu selle süsteemi kohta hindamise ja siis on võimalik eh, tulla välja uute ettepanekutega selle skeemi laiendamiseks. Eh, põhiline on nüüd see, et toimub infovahetus. ma rõhutaksin seda, et mõned eh, liikmesriigid on väga vastu sellele infovahetusele ja e, nüüd Ungari eesistujana on e, püüdnud ka need viimased reservatsioonid e, tekstist kõrvaldada, aga asi on selles, et kui nüüd on pandud toime rikkumine ja kui on nüüd see registreeritud, siis see liikmesriik, kus Ehm, eh, sõiduk on registreeritud, peab andma andmeid selle omaniku kohta sellele liikmesriigile, kus eh, rikkumine toimus, see on see põhiline, põhiline asi, mida Euroopa Parlament tahtis saavutada. mis puudutab nüüd andmete vahetust, siis jälle mina ja variraportöörid eh, on väga pühendunud sellele teemale on vaja sellist koostöösüsteemi, politsei koostöö toimib ja nüüd selle süsteemi sees on vaja eh, panna paika see liiklusrikkumiste valdkond me peame loomulikult arvestama andmete kaitstega, kui andmeid ei kaitsta, siis eh, tekib võimalus, et andmed lekivad, nii et, et eh, andmete kontrollisüsteem peab olema väga vettpidav, nii et, et kogu see protsess eh, oleks konfidentsiaalne ning niimoodi osapooled, selle sõiduki omanik siis võivad kõik olla kindlad, et info on konfidentsiaalne. ja äh, poliitikud peavad ka väga hästi teadma, millist, milliseid andmeid vahetatakse äh, sõidukite kohta. kõik need põhimõtted peavad olema rangelt jälgitud ning on oluline, et need kriteeriumid oleks äh, pandud paika direktiivis. mis puudutab delegeeritud õigusakte, siis liikmesriigid on vastu. mõned liikmesriigid on vastu. E, see puudutab just nimelt e, lisa üks rakendamist. see puudutab e, seda, et informatsiooni vahetatakse peaaegu automaatselt, seal on antud tehniline kirjeldus infovahetuseks ning komisjon ilmselt saab eh, või kogu see süsteem saab toimuda politsei koostöö raamistikus ning eh, meie lõppeesmärgiks peab olema selle esimese lisa parandamine, see puudutab andmekaitset, infokaitset nii et viie aasta pärast oleks võimalik olukorda parandada pärast seda, kui me oleme kuulnud eh, komisjoni eh, hindamist, aga paljud liikmesriigid on eh, väga mures, sellepärast et asi läheb kaugemale politsei koostööst aga mulle tundub, et delegeeritud õigusaktid suudavad arvestada ka teisi õigusvaldkondi. mitte ainult eh, seda, mis puudutab politsei koostööd. härra Van Dalen ja teised variraportöörid on on väga selle poolt, et selgitataks siin õiguslikke aspekte, et oleks mingisugune poliitiline avaldus õiguslike aspektide kohta, mis puudutavad seda direktiivi. Nemad tahavad õiguslikku selgitust et selles osas, et liikmesriigid saavad rakendada oma õigussüsteemi, kui eh, küsimus on eh, õigusrikkujates. et eh, nad ei peaks arvestama seda õigussüsteemi, mis on selles riigis, kus eh, auto on registreeritud. eriti sakslased tahavad saada niisugust avaldust, mis teeks asja väga selgeks. ja ma võiksin öelda niimoodi, et komisjon on teinud ettepaneku et me peaksime niisugust võimalust kasutama, et me esitame õigusliku avalduse, aga peadirektor ütles, et võib-olla me peaksime esitama kirjaliku avalduse. ning igatahes nemad ei taha, et õnnestuks mingisugune kokkulepe, mida on saavutatud nõukogus ja siis võib-olla meil võiks olla niisugune suhteliselt vabalt sõnastatud avaldus just nimelt selle punkti osas, kus öeldakse siis selgesõnaliselt, et liikmesriigid saavad eh, rakendada eh, nende territooriumil pandud liikme, eh, liikumisrikkumiste suhtes oma seadusi. seda ideed toetas ka härra Kallas, komisjoni asepresident ja eh, eh, see ettepanek on pandud kirja ka parlamendi protokollis. ja mulle tundub, et eh, nüüd komisjoni õigustalitusega üheskoos tegutsedes saame me niisuguse lähenemisega leppida. võib-olla meil oleks vaja ka mingit tugevamat eh, avaldust härra Kallase poolt, mille me saaksime protokolli kanda. mõned inimesed on olnud mures. tegelikult me oleme nimetanud seda ka põhjenduspunktides eh, see on teema, mis ei ole nüüd väga, eh, väga Ehm, põhimõttelise tähtsusega, ma räägin praegu siin teavituskirjast, aga ma ütlen ikkagi, et kõik see, millest me esimesel lugemisel rääkisime, on oluline ning ma arvan, et see põhjenduspunkt peaks sisse jääma. kõik variraportöörid ütlevad, et just nimelt see põhjenduspunkt ja on ja see on nüüd paistab ka vastuvõetav nõukogule, et see ähm, põhjenduspunkt käsitleb teavituskirja. loomulikult alati on see teavituskiri konfidentsiaalne kõikides liikmesriikides ei ole olemas äh, tähitud kirja. härra Rikki tahtis näiteks, et et tema maa eripära võetakse arvesse. aga nii palju siis sellest põhjenduspunktist. niisiis ma tänan komisjoni ja koordinaatorid toetuse eest nõukogu tuli välja ideega, et võiks olla ühine nõukogu parlamendi avaldus, ma ei, et kakskümmend seitse liikmesriiki on selle poolt. Äh, tegelikult see oleks pretsedent praeguste horisontaalsete arutelude puhul väga oluline on see, et korrelatsi-, et korrelatsioonitabelist ei saaks takistus lõplikule kokkuleppele. komisjonis tuli see ettepanek korrelatsioonitabeli osas. ja ma arvan, et parlament peaks sellega arvestama, suur tänu ah.. suur tänu ma tahaksin õnnitleda eh, proua Senderit kogu selle teemaga tegelemise eest. tõepoolest, me oleme jõudnud üsna heale kompromissile. Eh, asi on, muidugi tuleb viidata ka eelmistele nõukogudele. nõukogu blokeeris teatud aja jooksul seda teemat ja on olnud mitmesuguseid raskusi. kõigepealt puudutab see õigusliku aluse muutmist. aga see on andnud ka võimalusi eh, laiendada võimalikke karistusi, näiteks näiteks eh, meil on olnud raskusi sellega, et nõukogu on pidanud olema ühehäälne ja liikmesriigid ja liikmesriikides on olnud ka väga elavaid arutelusid. aga nüüd mõned punktid, eh, mida on rääkinud õiguseksperdid. Eh, me peame tugevdama suhteid õigustalitusega, sest eh, me peame neid usaldama oma poolt. me ei ole veel päris kompromissini jõudnud praegusel hetkel on tegemist seireprotsessiga ja me loodame häid tulemusi. näiteks eh, kui tegemist on ehm, eh, aruandlusvajadusega liikmesriikide poolt, eh, oluline on see, et rakendatakse siseriiklikku seadusandlust ja komisjon tuli välja väga hea ettepanekuga Eh, ja tegi seda koos eh, nõukogu mm, eesseisusega. Eh, räägitakse konfidentsiaalsusest, natukene oleme me pettunud selles osas, et ei saavutatud sellist ambitsioonikust, nagu seda tahtis parlament. räägitakse turvalisusest, räägitakse kaitsest. aga tundub, et see on vastuvõetav, nii nagu nad praegusel tasemel on ja ma arvan, et nüüd on põhipunktid äh, kaetud. nüüd meil on seitse kõnelejat, äh, aega on viisteist minutit. nii et ma palun, äh, rääkige lühidalt, me ei pea tegelikult kordama kõike seda, mida kõik teised on öelnud. ja mul oleks väga hea meel, kui me ütleme kõik asjad ära, aga mitte, et kõik ei kordaks üle seda, mida eelkõnelejad ütlesid. ja nüüd proua Savisaar härra esimees, ma siiski tahan tänada proua Maiala Senderit ja kõiki oma kaasraportööre, sest see on olnud suhteliselt vaevaline ja suur panustamine nendesse pikkadesse läbirääkimistesse nõukogu ja komisjoniga. Ehm, mille üle mul on hea meel, on hea meel selle üle, et me oleme saavutanud suhteliselt äh, rahuldava kokkuleppe nõukogu ja komisjoniga andmekaitse ja konfidentsiaalsuse teemal aga hmm, ma ei saa olla väga paljude seisukohtadega ka rahul. no ennekõike loomulikult sellega, et me tegelikult ei saavuta selle direktiiviga e, piiriülestuste, piiri, piiriüleste karistuste elluviimist, vaid me jõudsime ainult selleni, et me vahetame politseide vahel informatsiooni ja ei ole rahul ka sellega, et kui viis aastat on möödas, siis tegelikult komisjon teeb vahekokkuvõtte, mis on toimunud, et me ei suutnud sellesse direktiivi sisse kirjutada ka seda, et et komisjonil on siis õigus teha juba palju märk, märksa radikaalsemaid eh, muutusi automaatselt ilma parlamendi sekkumiseta ja me räägime infovahetusest, aga ma tuleksin ikka nende kirjade, informatsioonikirjade juurde tagasi, sellepärast et sellisel kujul, kui ta nüüd jääb lõplikult, nii nagu me täna hommikul arutasime, ei pruugi ka see infovahetus olla, olla täiuslik, kuna liikmesriik, kelle territooriumil see liiklusrikkumine on, on toime pandud, ei pruugigi selle süsteemi järgi saada informatsiooni selle kohta, kas see kiri on üldse liiklusrikkujani jõudnud või mitte, sest väga paljudes riikides puudub tegelikult elukoha register selle kohta, kus inimene tegelikult elab ja kus teda, kus teda kätte leiab eh, samuti ei ole ma ka päriselt rahul sellega, et me ei, ei saanud, ei kirjutanud sisse vastavus- või korrelatsioonitabeleid eh, eelnõu otsusta- või direktiivi otsustavasse osasse, vaid me lihtsalt põhjenduspunktides viitame olemasolevatele regulatsioonidele ja mind ei veena ka tegelikult see komisjoni, parlamendi ja nõukogu ühisavaldus, sest noh, minu arvates sellel puudub otsene seadusandlik jõud. see oli, oli siis lühidalt minupoolne kok-, eh, kokkuvõte kok aga et mitte päris negatiivselt lõpetada, siis ma arvan, et mingi edusammud me oleme saavutanud ja meie ohutus liik-, Euroopa teedel siiski suureneb, kui me oleme selle direktiivi vastu võtnud, aitäh. Mr Van Dal. järgmine kõneleja. suur tänu. mina tahan ka tänada raportööri, sest et eh, edusammud on olnud suured. üks konkreetne punkt puudutab see pöördumist komisjoni poole. Euroop-, asi on selles, kuidas Euroopa Komisjon ehm, tõlgendab eh, täitmist ja nii nagu härra Pahv ütles, mõte oli siis selles, et liikmesriigid saavad kasutada omaenda eh, seadusi, kui asi eh, puudutab eh, karistuste täitmisele pööramist. aga mina tahaksin teada härra Ruteri käest või tahtsin küsida, mida komisjon teeb? minu fraktsioon tunneb muret, et kas midagi hakkab toimuma või ei hakka toimuma. milline on liikmesriikide vastutus, on minu küsimus järgmine kõneleja. suur tänu, eh, proua Lichtenberger. ma tahaksin tänada kõigepealt eh, eh, proua Senderit sellepärast, et te tõepoolest suutsite sellest tupikseisust nõukogu tasemel üle saada. ja me oleme töötanud selle tekstiga juba kaua aega parlamendis. ärgem unustagem, et piiriülene karistuste täitmine on väga oluline. nüüd me oleme muutnud õiguslikku alust, oleme palju asju ära teinud. mida liikmesriigid siis saavad ära teha? on see, et nad koguvad informatsiooni nii palju kui võimalik. aga andmete kaitse siis selles osas on meil kahtlemata, oleme meie kahtlemata tegutsenud väga hästi, aga see andmekaitse küsimus ei ole veel lõplikult ära lahendatud. andmekaitse küsimus on praegusel hetkel lükatud põhjenduspunktidesse ja siis tegemist on ju ainult soovitusega. nii et lõppkokkuvõttes on meid praegusel hetkel nurka surutud. info kogumine on äärmiselt oluline meile on veel jäänud lahendamata eh, vastutuse probleem. see on kõik lahendamata ning tegelikult nõukogu tegevus oli minu jaoks äärmiselt pettumusvalmistav. korrelatsioonitabelid, eh, ülevõtmistabelid, eh, need ka ei läinud põhiteksti sisse ja parlamendi positsiooni on nüüd niimoodi eh, lahjendatud, et ülevõtmistabeleid ei ole. ma olen pettunud, teist sõna lihtsalt ei ole võimalik tarvitada. suur tänu, ütleb härra Kross. ma tahaksin eh, eh, natukene rääkida sellest sidemest proua Senderi ja eelmise raporti vahel ütleksin nii, et kui tegemist on piiriülese koostööga ühelt poolt ja teiselt poolt siis kodanike ohutusega, siis me ütleme praegu, et meie tahaksime, et rakendatakse Euroopa Liidu tasemel tõhusaid meetmeid. aga võib-olla me peame veel kaugemale minema me astume praegusel hetkel eh, sammu õiges suunas, aga see on väga lühikene samm ja nõukogu peaks aru saama, et kui andmekaitse muutub olulisemaks kui inimeste kaitse, siis on ikka asjad väga vildakad. mulle tundub, et lõppkokkuvõttes me lihtsalt eh, mängime eh, kätte nendele, kes on ohuks teel sest tõepoolest on väga halb, et nõukogu ei taha minna edasi tugevate meetmetega. igatahes äh, asjad ei ole praegu väga head. proua Maisner, suur tänu. teen lühidalt andmekaitse osas olen ma täiesti nõus sellega, mida siin eelnevalt öeldi. mulle tundub, et andme, andmekaitse on üks osa inimeste kaitsest. ja minu, mulle tundub, et härra Vandale tõstatas selle küsimuse väga õigesti. suur tänu, ütleb proua Tikao. ma tahan Äh, rõhutada seda, et juba on palju ähm, kahe, kahe riigi vahel sõlmitud äh, kokkuleppeid, kui tegemist on piiriüleste juhtumitega. nüüd on meil see direktiiv tulekul ning see direktiiv räägib ainult äh, nüüd rahalistest karidustest, karistustest siin ei ole räägitud üldse karistuspunktidest, juhiloa äravõtmisest ja nii edasi. mulle tundub, et eh, kui nüüd asi täitmisele pööratakse ja selle puhul rakendub siseriiklik seadusandlus, siis kerkivad üles ka need punktid. ma tahaksin rõhutada ka seda, et meil peaks olema üks eh, infokirja eh, formaat eri, erinevatel maadel on erinevad eh, seadused, see teeb asja raskeks. ja kelle kanda ja kelle kanda jääb siis artikkel kolme ja nelja alusel Eh, loodud tarkvara. mulle tundub, et tegemist on siin niisuguse, eh, niisuguse eh, delikaatse küsimusega. kas tegemist on siis siin riigihankega või kuidas see asi jääb? aga igatahes ma tahan tänada raportööri tehtud töö eest. suur tänu, ütleb järgmine kõneleja, räägib kolmkümmend sekundit kui seda asja arutati teisel-kolmandal märtsil, siis eh, me ei saatnud selle kohta midagi öelda, sellepärast et meil just valiti uus valitsus ja siin on praegu tegemist automaatse politsei koostööga. minu küsimus, eh, ütleb eh, härra Simson, Äh, tuleb kohe, ma tahan öelda kõigepealt, et raportöör on teinud ära suurepärase töö. aga siin on asi jälle selles, eh, nii nagu ütleb härra Kross, et eh, mõned maad loobuvad selle, eh, selle dokumendi rakendamisest ma tõepoolest ei saa aru, mikspärast mõned maad astuvad kõrvale, sellepärast et nemad on nagu vastu kõigile, mis on Euroopa perspektiivil. aga siin räägitakse piiriülesest liiklusohutusest. mikspärast me lubame liikles, liikmesriikidel sellest süsteemist kõrvale jätta ning ma adresseeriksin selle küsimuse eh, komisjonile, sellepärast et muidu eh, muutub kogu eh, piiriülene tegevus Euroopa Liidu tasemel mõttetuseks, isegi kui üks liikmesriik astub kõrvale ja tõepoolest minu enda koduriik Äh, tekitab mul peavalu, seega annan ma sõna härra Reuterile. suur tänu. alustaksin sellest, et äh, teie analüüsiga olen ma suures osas nõus. kõigepealt suur tänu raportöörile, proua Senderile, kõikidele variraportööridele kes tõepoolest püüdsid päästa kõike, mida päästa andis sellest eh, algsest komisjoni ettepanekust. ma tean, et meie eh, esialgne komisjoni alus, eh, komisjoni ettepanek põhines teisel õiguslikul alusel. me pidime mõistma, tegelikult me mõistsime teatud äh, ajal, et äh, seda ähm, direktiivi nõukogu vastu ei võta, ta ei lepi sellega, kui õiguslikku alust ei, ei muudeta ja komisjoni olukord oli äärmiselt raske, sest tegelikult meie oleme ikkagi seda meelt, et äh, õiguslikuks aluseks peaks olema transpordi alus ja tegelikult ähm, ja, ja, ja siis me arvame, et nõukogu peaks otsustama selle küsimuse ära e, e, ühehäälsuse alusel. läbirääkimised on olnud rasked. aga mul on väga hea meel, et me oleme jõudnud, arvestades seda läbirääkimiste raskust, sinna punkti, kuhu me oleme jõudnud. aga e, asi ei ole lõplikult lahendatud, kuid siiski Euroopa Äh, liiklusohutuse tagamises oleme me astunud olulise sammu. on äh, jäänud siiski alles sisuline äh, kodanike kaitse artiklis seitse on ka teavituskiri, kolmeastmeline menetlus ja e, see e, teavituskiri on siis e, juba direktiivi käi-, direktiivis tõlgitud kõikidesse Euroopa keeltesse, nii et, et ei peaks olema mingit probleemi selle teavituskirja saatmisel. ning just selle alusel saab teavitada Euroopa kodanikke. nüüd korrelatsioonitabel, see on niisugune arutelu, mida on peetud ka teiste e, ettepanekute valguses. aga ma vastaksin praegu ainult härra Vandaleni küsimusele. ja ütlen teile nii. me oleme täiesti valmis e, esitama kirjalikku avaldust kinnitamaks et äh, asepres-, et asepresident Kallas loeb teksti niimoodi. selle direktiivi rakendamine äh, puudutab piiriülest infovahetust liiklusohutuse osas ning iga liikmesriik saab kasutada andmi, andmeid et teha kindlaks, kes on äh, vastutav selle mm, õnnetuse korraldamise eest või selle rikkumise eest nende territooriumil ja see ei mõjuta kuidagimoodi nende siseriiklikku seadusandlust. me oleme ka varem äh, leidnud, et niisugune lahendus oleks hea. ja praegusel hetkel lihtsalt ma äh, edastan teile niisuguse mõtte, niisuguse sõnastuse, aga ikkagi eh, iga liikmesriik saab rakendada eh, oma seadusi, oma õigust, nii et, et kõik liikmesriigid peaksid sellest siis ka väga selgesti aru saama. ning ma arvan, et nüüd on meil küllalt mõtteainet, et joon alla tõmmata sellele teemale ning ma loodan, et me tõepoolest oleme astunud edasi kindlaid samme eh, liiklusohutuse teel. ma tõepoolest tänan parlamenti, sest et meile vahepeal tundus, et see õiguslik ettepanek on täiesti surnud, aga ikkagi eh, Ungari eesistuja, Belgia eesistuja aitasid meil selle teemaga edasi minna ja päästa seda, mida päästa andis. aitäh teile! suur tänu ja proua Ayala Sander! tal tekkis äh, ohv kõige pikema teenistusajaga raportööri tiitli endale saamiseks, mina aga olen tegelikult äh, selle tiitli auväärt kandja postiteenuste küsimustes ja paistab, et äh, mina jään endiselt sellele, selle tiitli omanikuks meie komisjonis. paistab, et selle küsimusega läheme täiskogu ette juulikuus ja tänan nii raportööri kui ka, kui juba ütlesin, kui ka variraportööre tehtud tõsise töö eest seoses läbirääkimistega ja tahaksime tänada ka komisjoni. ja veel üks äh, minut teile, siis on koordinaatorite koosolek ja mul on üks teadaanne kah, enne kui me alustame. suur tänu, esimees, ütleb proua Jaala Sender. jah, ma mõistan küll, et te tahate seda auväärt rekordit äh, enda käes hoida ja minu poolt palun, ma ei soovinudki sellele tiitrile kandideerida. aga mis puudutab artiklit seitse ja andmekaitset, siis seda on tugevdatud. siin on kaks viidet ühisseisukohale, nii et nüüd see artikkel on olemas lausa kolmes lõikes ja see täidab kõiki parlamendi poolt esitatud nõudeid nii et see artikkel on meie muudatusettepanekute tulemusena nüüd äh, muutunud kohe märksa tugevamaks. Äh, proua Lichtenberg ja proua Maisner võiksid äh, seda kontrollida. ja siis veel, Ungari eesistuja on tehnilises lisas, kus räägitakse informatsioonisüsteemide infovahetuse toimimisest, seal on Ungari eesistujale õnnestunud kolme erandiga liikmesriike arvesse võtta. põhimõtteliselt õiguslik alus nende puhul ei kehti, kuid nad võivad süsteemi kasutada. ja nüüd peame kandma hoolt selle eest, et kakskümmend seitse liikmesriiki mõistavad, et nad peavad korrelatsiooni tabelitega nõustuma, see on punktis kümme, kus on ja ma arvan, et see on meie kui parlamendi jaoks väga hea ja minu meelest oleme edusamme saavutanud. esimees, enne kui kõik lahkuvad, ütleksin, et Vanessa and Hannes, kes on meie transpordikomisjoni sekretäriaadis tööd teinud neli aastat, on täna siin viimast korda, nüüd ootavad neid uus, uued väljakutsed ITRE komisjonis ning soovime neile edu nende uues töös ja ma saan aru, et ITRE komisjoni minek transpordikomisjonis on nende jaoks allakäik karjääriredelil, aga elu neil ei ole tõenäoliselt kerge ka seal ja tahaksime tänada teid raske töö eest, mida olete teinud nelja viimase aasta jooksul meie komisjonis. ja lõpetuseks, härra Pascarelli härra Pascarelli lahkus, kui ma ei eksi, härra Ralte. kas ta on lahkunud, küsib härra esimees. Take retirement in ten days time. härra Pascarelli äh, lahkub pensionile kümne päeva pärast. esimees ütleb, et äh, kuivõrd ta lahkus praegu meie komisjoni saalist, äh, siis andke talle edasi meie parimad soovid pensionipõlveks. ja paistab, äh, pidades silmas, kuidas asjad, äh, kuhu poole need asjad siin liiguvad Euroopas, on mõistlik äh, juba praegu pensionile minna, muidu võib-olla ta ei vastagi enam pensionile mineku tingimustele, pidades silmas mõningate liikmesriikide plaanitavaid samme, aga andke edasi meie head soovid talle pensionile mineku puhul. teen seda. okei okay,, we'll jah, ja nüüd alustame tööd koordinaatorite koosolekuga viie minuti pärast, viis minutit siis pausi ja siis jätkame tööd